tegemist on proua Redingu raportiga teenuste kaubanduse lepingu läbirääkimised. proua Reding, teil ongi esimesena sõna, palun. Monsieur le Président, euh, Madame härra president, lugupeetud volinikud, daamid ja härrad, juba kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast saadik käivad läbirääkimised kahekümne kolme riigiga, kes kujutavad endast seitsekümmend protsenti teenuste kaubandusest, on TISA ehk teenuste kaubanduse leping täiesti tundmatu avalikkusele. nii et ükskõik millest me ka ei räägiks, kas krediitkaardi kasutamisest, mobiiltelefonist, erinevatest äh, rahvusvahelistest transpordimeetoditest või sotsiaalvõrgustikest, internetikaubandusest, siis mitte ükski digitaalne sektor ei jää puutumata teenuste kaubanduse lepingust ja seega eksida me ei tohi. just nimelt sellepärast komisjon, kes veab läbirääkimisi institutsioonide nimel peab järgima Euroopa Parlamendi selgeid suuniseid. ja nagu on kirjas ka raportis, mille üle me otsustame selle nädala kolmapäeval, on näha, et Euroopa Parlamendi liikmed on siin ühinenud hoolimata fraktsioonilistest joontest ja seda nii sisuliselt kui ka vormiliselt läbirääkimiste protsessis pikka aega peeti läbirääkimisi suletud uste taga, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimistest saadik on aga asjad muutunud, peamised poliitilised fraktsioonid hoiavad väga rangelt silma peal kõikidel läbirääkimiste voorudel ning ühtlasi peame me ka väga tihedat dialoogi siin parlamendisiseselt, konsulteerime äh, tervelt kaheksa komisjoniga ning ähm, konsulteerime ka kodanikuühiskonnaga. ning meie nõudmisel nõukogu mandaati, mandaat avalikustati ning avalikustati ka Euroopa Liidu endale võetud kohustused ja suur aitäh volinikule, et meid abistasite selles protsessis. me tahaksime selle raportiga aga tagada suurema läbipaistvuse. nüüd sisuliselt muutus on siin radikaalne meile kui parlamendisaadikutele on kohustuseks täpselt määratleda see, milliste teenustekaubanduse lepingut me soovime ja milliste mitte. ja meie sõnum on siinkohal selge, me soovime paremat rahvusvahelist teenustekaubanduse reguleerimist. mida see täpsemalt tähendab, siin raportis on välja toodud see, et me soovime suuremat vastastikust turule pääsule, seda eriti telekomi äh, transpordi ning ähm, avalike hangete puhul ning suuremaid õiguseid tarbijatele ning kaitset näiteks rämpsposti ja rändlusteenuse tasustamise eest ning suuremad soodustused VKE-dele ning ühtlasi ka äh, meie kaasamine läbirääkimiste äh, protsessi ning see käib siin ka Hiina kohta. nüüd meie jooned, mida, millest me üles, üle astuda ei soovi, on väga selged, siin on näiteks audiovisuaalteenused ja kultuuriteenused, mis peavad siit selgelt välja jääma. meie põhiõigused, muuhulgas näiteks andmekaitse, peavad olema tagatud edasi, vaba liikumine ja mis puudutab ajutist äh, töötajate liikumist lepingu raames, see on siin samuti väga selge, edasi tegelikult äh, ei saa olla meil siin teenustekaubanduslepingut ilma kaitseta, kuid samal ajal ei saa olla ka kaitset ilma lepinguta. kakskümmend viis protsenti ülemaailmsest ekspordist ja kokku on see ju sada kuuskümmend miljardit. Neid numbreid arvates, arvestades peab Euroopa Liit muutma äh, praegust olukorda selleks, et reeglid oleksid paremad ning toimiksid paremini daamid ja härrad, kolmapäeval avaneb teil võimalus saata väga selge sõnum läbirääkijatele, seda selleks, et nad valiksid õige suuna, seda alati meie ettevõtete ja kodanike huvides. hääled, kui te hääletate raporti vastu, siis see tähendab, et te hääletate praegu kestva olukorra poolt, ehk siis reeglite puudumise poolt. kui te hääletate aga raporti poolt, siis panustate te muutuses, te soodustate läbipaistvust, meie kai-, meie õiguste ja huvide kaitset ning ühtlasi annate te selge mandaadi komisjonile Euroopa Parlamendi poolt, nii et seega olgem oma ülesannete kõrgusel. suur aitäh ja sõna on volinik Malmströmil, palun. suur aitäh, härra president, daamid ja härrad, tere õhtust kõigile. komisjon tahaks kõigepealt tänada parlamenti selle eest, et olete nii oluliselt panustanud läbirääkimiste protsessi, kaasates väga erinevaid komisjone. loomulikult suur aitäh ka proua Redingule kogu tehtud töö eest ning tänusõnad ka variraportööridele. meie jaoks on väga oluline, et me peame läbirääkimisi tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga. nagu te teate, siis teenused kujutavad meie SKT-st umbes seitsekümmend protsenti, kuid vaid kakskümmend viis protsenti meie väliskaubandusest ning teenuste kaubanduse leping on just nimelt selleks, et seda numbrit suurendada, ehk siis avada turg Euroopa Liidu teenusepakkujatele. läbirääkijad on kahekümne kolmest WTO riigist ning nad kohtuvad Genfis ja sügise jooksul tegelikult toimus suur edasiminek, loodetavasti jätkame me samal viisil minul oli võimalik kohtuda peaaegu kõikide nende ministritega, kes eh, esindavad oma riike, kes osalevad enesekaubanduslepingus, nii et paljud riigid soovivad, et läbirääkimised eh, jõuaksid lõpule veel käesoleval aastal, see on loomulikult väga ambitsioonikas eesmärk, kuid kiirusest olulisem on ikkagi lepingu sisuline külg. nüüd meid ootab väga tihe tööprogramm ning selles kontekstis me täname teid soovituste suuniste eest, mille üle Euroopa Parlament hääletab kolmapäeval. loomulikult võimaluste piires me äh, arvestame nendega. nagu te resolutsioonis ka ütlesite, siis äh, lepingu eesmärgiks on kasutada ära hetkel kasutamata võimalused ülemaailmsel teenuste turul meil on siin võimalik eemaldada äh, olemasolevad tõkked rahvusvahelises kaubanduses, mis ei võimalda teenuste eksporti edasi arendada. meie soovime äh, tugevat, äh, läbipaistvat ning tõhusat raamistikku rahvusvahelises teenuste kaubanduses läbi selle lepingu. me lähtume loomulikult mitmepoolsusest kaubandusläbirääkimistest seda siis Nairobi järgses kontekstis, me oleme teiega täiesti nõus ja see on väga oluline mulle ka isiklikult, et siin tuleks võimalikult palju kaasata erinevaid pooli läbirääkimistesse selleks, et see mitmepoolsus laieneks ka tulevikus. nagu te teate, siis praegu osaleb läbirääkimistes kakskümmend kolm riiki ehk siis seitseteist protsenti Äh, ülemaailmsest teenuste kaubandusest on siin esindatud, kuid me peaksime kaasama kindlasti ka näiteks Hiina, sest et just siis me saavutaksime selle kriitilise massi. Euroopa Liit on olnud liidrirollis selles küsimuses, et välja töötada kaubanduslepingu struktuur, ülesehitus, et see läheks täielikult kokku ka GATS-i lepinguga, sest et lõppkokkuvõttes see sõltub tulevikus, see mitmepoolne lähenemine just nimelt sellest mul on suur rõõm kuulda, et Euroopa Parlament hindab seda, et me oleme pingutanud läbipaistvuse nimel. tänan, et olete meid selles suunas suu-, suunanud siiamaani ja püüdleme selle poole ka edaspidi. nüüd ligipääs on teil kõikidele dokumentidele, pealäbirääkija äh, annab äh, regulaarselt ülevaate INTA äh, spetsiaalsele rühmale, mida juhib proua Reding ning me tagame, et kõik raportid läbirääkimiste voorude kohta on ka internetis kättesaadavad. nüüd ma tahaksin äh, rääkida paarist punktist, mille te olete välja toonud resolutsioonis. kõigepealt te teete siin ähm, üleskutse avalike teenuste osas kõikide poolte suhtes ning ütlesi ka, et äh, teenusekaubanduslepingus peetakse kindlasti kinni ILO konventsioonides, kuid me peame ikkagi lähtuma katsi kohaldamisalast ning eh, siin ei ole ette nähtud eh, nii äh, laia kohaldamisala ega ka muid aspekte, näiteks targa majandusega riikide kohta, nii et kui nemad tahaksid sellega liituda, siis tekiksid neil raskusi. kuid loomulikult ei takista see meil koostööd tegemast riikidega ja neid äh, ka, neile ka soovitama seda, et nad liituksid ILO konventsioonidega. nüüd äh, kultuur, avalikud teenused äh, ja ka muud teemad on siin väga tähtis ja meie peame ühehäälselt otsustama Euroopa Liidus, millist kaitsetaset me soovime. nii et äh, meil on siin riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, kes on ju need, kes avalikke teenuseid korraldavad, nagu on kirjas ka Euroopa Liidu asutamislepingus ja nii see ka jääb. nüüd kolmandaks siin resolutsioonis on tehtud ettepanek võtta piiriüleses kaubanduses endale piiratud kaubanduse liberaliseerimise kohustused seda eriti osades sektorites, näiteks finantsteenustes, aga nüüd, kui vaatame näiteks digitaalteenuseid, mis kus on väga suur kasvupotentsiaal, meie jaoks on siin ju selge huvi, siis see kõik sõltub nii otseselt tehnoloogiast, et Euroopa Liidu huvides ei oleks kuidagi seda piirata. nüüd neljandaks, andmekaitse jällegi põhiõigus Euroopa Liidus ning kava, teenuste kaubandusleping seda kuidagi ohtu ei pane. nüüd me oleme jõudnud kompromissini ka e-kaubanduse osas ja kui me siia hakkaksime lisama mingisuguseid klausleid, viiks see meid ähm, alguspunkti tagasi. Need klauslid kohalduvad vaid juhul, kui me diskrimineerime siin Euroopa Liidu väliseid ettevõtteid võrreldes Euroopa Liidu ettevõtetega, see ei mõjuta kuidagi turule pääsu äh, nii et härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, minu arvates on see resolutsioon selgeks märgiks sellest, et Euroopa Parlament toetab läbirääkimiste jätkamist ja nende lõpuleviimist, te olete selgelt märkinud ära jooned, millest te üle ei astu, nii et suur aitäh, suur aitäh ka arvamuste eest erinevatest komisjonidest, ma olen valmis igati koostööd tegema Euroopa Parlamendiga selles protsessis, suur aitäh! sotsiaalkomisjoni nimel on sõna palun härra Hendelil. aitäh see, et Euroopa Parlament selle teema kohta oma arvamuse välja ütleb, on tähtis ja hea. aga tegelikult siin nendes kõige tähtsamates küsimustes ei minda kaugemale, kui lihtsalt näidatakse näpuga kahe tuhande seitsmendast aastast on meil kuuskümmend neli juhtumit, kus me globaliseerumisega kohanemise fondist maksime välja miljardeid just sellepärast, et äh, liberaliseerimise mõjusid leevendada. just sellepärast meie komisjon leiab, et kaheksa miinimumtöönormi äh, sisse viimine on väga tähtis, need on need ILO äh, miinimumstandardid ja et nende rikkumine peaks olema karistatav, kuid kahjuks on siin raportis kirjas ainult, et tuleb äh, nendega arvestada. USA, Pakistan ja Türgi on kindlasti nüüd äh, vägagi rõõmsad selle üle. samamoodi tuleb ka liberaliseerimine sisse viia ainult niimoodi saab, me ei saa muidu tagada teenuste kaubandust, mis oleks õiglane yes.. suur aitäh, Arengukomisjoni nimel on palun sõna proua Sanchezil. suur aitäh teile, härra Valkartel ja suur aitäh ka kõigile neile, kes on teinud tööd selle nimel, et meil oleks selged piirid läbirääkimistes et see leping oleks vähem kahjulik. suur aitäh kodanikuühiskonnale, sest just nimelt teie olete lugenud kõige läbi, kõige täpsemalt läbi need lepingud. Te näete isegi, et teenustekaubandusleping on täiesti vastuvõetamatu, tundub, et need kes toetavad seda lepingut, ei ole aru saanud, mis eelmisel aastal Atlandi-ülese lepinguga juhtus, nii et jah, toredad sõnad ja klauslid, aga täiesti üleliigne on see kõik, nii et äh, hääletage siis ikkagi nende muudatusettepanekute poolt, millest on ka tegelikult kasu, kus nõutakse positiivset äh, nimekirja ilma igasuguste varjamiseta ning ühtlasi äh, kus ei lubataks neid standstill klausleid ja muud sellist tegelikult ei ole kodanik absoluutselt informeeritud sellest, mis toimub, ei ole ka selgitatud rahvale seda, et kuidas hääletatakse muudatusettepanekute üle, mis siis peegeldavad või ei peegelda nende soove. suur aitäh ja majanduskomisjoni nimel on sõna proua Moskval. suur aitäh, lugupeetud president. teise eesmärk nagu igal kaubanduskokkuleppel peab olema meie meelest pakkuda eeliseid Euroopa töötajatele ja tarbijatele. läbi ambitsioonikate normide, millega saab toetada pikaajalist majanduskasvu ning mis, mille abil saab siis ka erinevate teenuste pakkumist reguleerida, on see võimalik. see kehtib samuti finantsteenuste kohta. siinkohal Euroopa Parlament nõuab, et äh, vaadatakse läbi rahvusvahelised normid äh, ja me ei peaks võtma endale uusi kohustusi, mis äh, seavad ohtu siinkohal selles sektoris meie praeguse olukorra. Äh, TISA on äh, heaks võimaluseks äh, maksupettusele ja maksudest kõrvalhoidmise, agressiivse finantsse planeerimise vastase võitluse osas rahvusvaheline tasandil normid kokku viia. muuhulgas me tahame, et komisjon jätkaks tööd ka läbipaistvuse tagamisel, tegemist on hädavajaliku aspektiga selleks, et Euroopa kodanikud toetaksid meie poolt vastu võetud otsuseid me loodame, et äh, ka siin kojas kinnitatakse äh, juba erikomisjonis aset leidnud hääletus positiivset tulemust. suur aitäh, siseturukomisjoni nimel on sõna proua Rosieril, palun. suur aitäh. teenuste kaubanduse kokkuleppe puhul äh, on tegemist jälle ka uue aruteluga Euroopa Parlamendis ning jällegi me tõstatame samad küsimused, tekivad samad probleemid kui ka teiste kokkulepete puhul. eesmärgid kõigepealt, sellepärast et vabakaubanduslepe ei ole iseenesest ju eesmärgiks, vaid äh, sellest on kasu ainult siis, kui see toob kasu kodanikele ning ettevõtetele. siin on vaja teatud lihtsatest põhimõtetest kinni pidada, äh, õiglane konkurents, vastastikune turule juurdepääs ning äh, eelkõige võimalus üldhuvides seadusloomet teha. meil on ka meetodiga samad probleemid, mis muidugi puudu on läbipaistvusest Euroopa rahvaesindajate osas, kuid samuti kodanikuühiskonnal ei ole piisavalt läbipaistvust. tahaksin selge sõnumi edastada, me tahame, et oleks rohkem läbipaistvust, me tahame takistada eh, sotsiaalset umbikut ning eh, maksupettust, me tahame kaitsta Euroopa kodanikke ning me tahame välja jätta teatud teenused sellest kokkuleppest, avalikud teenused muidugi, kuid samuti kultuuriteenused. tahaksin tänada kõiki kolleege ning raportööri kes on ka selles osas sõna võtnud ja ma usun, ja, ja ma usun, et raportööril õnnestub endaga osa oma fraktsioonist, aitäh. suur aitäh ning Regionaalarengu Komisjoni nimel proua Reinke, palun. aitäh, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid TISA leping on tõesti väga kaugeleulatuv leping, mis eelkõige eh, mõjutab ka piirkondlikku tasandit, sellepärast Regionaalarengu Komisjon on oma arvamuses väga selgesõnaline. teenuste kaubanduse leping ei või olla Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikaga vastuolus, sest see on meie kõige tähtsam meede. meil on väga hea meel, et eh, riigihankete erand on nüüd proua raport, proua raportööri raportis kirjas tähtis on see, et me tagaksime kvaliteedi, teenuste kättesaadavuse ja ka võime selle eest maksta, et TISA leping ei tohi Euroopa Liidu kohalike omavalitsuste tegevus välja piirata, selle, ainult niimoodi on meil võimalik saavutada Euroopa kodanike huvide täitmine, nende esindamine ja ka heaolu tagamine. Euroopa Parlamendi ülesandeks on kodanike huvisid kaitse, sellepärast on tähtis ka, et avalikud üldhuviteenused oleksid pakutud. regionaalarengu komisjoni arvamus selle leppe kohta, aitäh. No veo al señor härra Albrechti ma siin oma koha peal ei näe. tundub, et teda ei ole täiskogu saalis kohal ja seega on sõna transpordi- ja turismikomisjonile härra Van de Kampil. Euroopa... aitäh, härra president, Euroopa seisab praegusel hetkel suurte probleemi ees. me teame pagulaste kriisi ja ka üha suurema natsionalismi probleemi. meie näeme transpordisektori jaoks väga suuri võimalusi teenuste kaubanduse lepingus. kui vaadata, mida on ära tehtud raudteetranspordi ja ka merelaevanduse osas, siis on näha, et teenuste kaubandus pakub väga palju võimalusi ja erinevaid teenuseid. ma palun, et töövõtjate sotsiaalset mõõdet transpordisektoris ei unustataks meil on seal tõesti väga suur surve väljastpoolt ja samamoodi tuleb tähelepanu pöörata ka postiteenustele ning äh, ühistranspordile, kuid üleüldiselt äh, soovin ma volinikule ja proua Redingule palju edu viisalepingu läbirääkimiste lõpetamisel, aitäh! suur aitäh! ning tööstuskomisjoni nimel on sõna härra Borrellil, palun. <clears throat> suur aitäh. Äh, ITRE äh, arvamuse koostajana me toetame üksmeelselt äh, reitingu raportit, läbipaistvust, avalike teenuste kaitset ja kui on mingid erivajadused telekommunikatsiooni ja energia osas, siis ma tahaksin, siis jah, siin need vajadused on ja ma selgitan, miks me tahame, me tahame Äh, stabiliseerida tulevisi tulevasi äh, läbirääkimisi ja tulevasi väljakutsedega tuleb arvestada. see puudutab meie suveräänsust, vastastikust, meie ettevõtete ja kodanike huvisid, sellepärast et äh, väga oluline on kaitsta meie oma majanduse sotsiaalmudelit ning mõista kuivõrd suurt tähelepanu me pöörame oma avalikele teenustele ning samuti äh, menetluse koha pealt tuleb tagada võrdne juurdepääs kõikidele osapooltele ning tagada parlamendi kontroll. me peame tagama, et läbirääkijad äh, peavad kinni kõikidest äh, nõuetest. kui sellega ei arvesta, siis vastasel juhul parlament ei saa hääletada selle poolt ja meil on vaja palju siduvamaid sätteid praegu läbirääkijatele suur aitäh ja sõna on härra Kasparil, palun. lugupeetud president, proua Reding on pandud ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis selleaastase Euroopa Parlamendi liikme auhinnale. kui seda raportit lugeda, siis tõesti ta on selle auhinna ära teeninud, aga tegelikult ta ütles ka ühe lause, millega ta oleks selle auhinna ära teeninud. ta ütles, et mitte mingit kokkulepet ilma kaitset, aga ka mitte mingit kaitset ilma lepinguta ja just see on meie jaoks tähtis, me soovime Euroopa Parlamendis kokkuleppeid sõlmida, me soovime üleilmastumist juhtida, me soovime siduvaid reegleid, mille peale on võimalik kaevata või kohtu poole pöörduda ja me soovime, et ettevõtjad, aga ka töövõtjad ja meie kodanikud saaksid äh, Ehm, nende reeglite peale loota. just sellepärast eh, on ka väga heaks märgiks see, et juba teist korda me räägime sellest küsimusest. juba ka, juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal enda läbirääkimiste alustamist koostas Euroopa Parlament oma raporti, kus väga selgelt on ka meie seisukohad välja toodud ja proua Reding ning ka teised kolleegid on viimastel kuudel tõesti veel üksikasjadesse laskunud ja vaadanud, mis on ja meie jaoks tähtsad ma tõesti kutsun üles komisjoni, proua volinik, vaadake, mida Euroopa Parlament kolmapäeval vastu võtab, ma eeldan, et suure häälteenamusega ja kui te siis soovite Äh, selle kokkuleppe edukalt sõlmida, siis on väga tähtis, et arvestaksite Euroopa Parlamendi seisukohaga. ja siis te saate luua kodanike jaoks ka midagi, mis teenuste osas meid väga palju äh, edasi viib. näiteks kui keegi läheb välismaale suusatama, siis ta kasutab teenust, kui keegi liftiga sõidab, siis ta samamoodi kasutab teenust, kui keegi välismaal elukindlustuse sõlmib, siis täpselt samamoodi on see teenus ja on tähtis, et me selle, need küsimused ära reguleeriksime härra Kaspari, härra Rüübik tahab teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus sellega? palun. suur tänu, minu küsimus härra Kasparile on järgmine. jah, teenustega kauplemine toob endaga ühelt poolt kaasa kõrgemad palgad ja suurendab ka ostujõudu ja kui odavalt kokku osta, siis on, muutuvad meie ettevõtted ka konkurentsivõimelisemaks. ja tahangi teada, kas äh, Euroopa tööhõive jaoks on tähtis, et me sarnaseid lepinguid sõlmime ja kas ka VKE-d saaksid sellest kasu? Glaub... lugupeetud kolleeg Rüübik, just see, mille te tõstatasite, ongi tähtis ühelt poolt on võimalik tõesti kokku osta odavamalt ja soodsamalt, aga ka müük muutub paremaks ja just teenuste valdkond on üks nendest valdkondadest, kus äh, paljudel liikmesriikidel on äh, positiivne bilanss ja just sellepärast, äh, kui me saame kaasata veel ka VKE-d, siis teeme just seda, mida on vaja, me loome töökohtasid ja tõesti, me teame, et töökohti loovad just VKE-d ja mitte suured ettevõtted. aitäh! proua Curtin-Darling, palun! suur aitäh, aitäh ka raportöörile ja variraportööridele! et ise läbirääkimised on vastuolulised. teenused on äh, hädavajalikud meie majanduse jaoks ja nende kvaliteet mõjutavad äh, töökohti, õiglust töökohal ning sotsiaalset ühtekuuluvust. siin kojas on meil võimalus äh, peatada kaubanduslepet ja kui me seda õigust arukalt kasutame, siis me saame demokraatlikumad kokkulepped, millest on kasu rahvale, mis ei too ainult majanduskasu meil on vaja selget mandaati läbirääkijatele, millega me nõustume, millega mitte. jaanuaris Kaubanduskomisjonis me jõudsime sellise kokkuleppeni, ka uus fraktsiooni nõustusid sellega ning nüüd pöördume kõikide kolleegide poole siin kojas ja palume, et te toetaksite seda tugevat mandaati ka täiskogul. seda tehes muudate te komisjonil ja liikmesriikidel võimatuks äh, eirata meie arvamust ning avalikkuse muresid. me, asi ei ole selles, kas me oleme tisa poolt või vastu, vaid asi on selles, et me paneme paika omad punased jooned me peame olema selgesõnalised, tegemist on analoogajastusega, kus me oleme digitaalmaailmas, me peame olema äh, sellega kaasas käima. me peame välja jätma kõik avalikud teenused, me peame tagama õiguse reguleerida ning kui me toetame teenuste importimist, mis tagab miljoneid töökohti Euroopas, siis me peame tegema ka kõik selleks, et luua uusi võimalusi oma majandusele ning samas me peaksime tagama teenussektori töötajatele eh, positiivsed tulemused ja näitama neile, et me oleme nende poolel, me peame vältima sotsiaalset dumpingut. me peame reguleerima üleilmastumist ning viisa läbi on seda võimalik saavutada, aga komisjon peab asja õigesti tegema, Euroopa Liidu läbirääkijad peavad muutma meie prioriteete läbirääkimistel, nad peavad mõistma, et me oleme, eh, mõtleme tõsiselt seda, mida ütleme ning seega on vaja ka resolutsioonile tugevat toetust täiskogul, aitäh. proua Kirton Darling, teile on proua Minöölt, palun sinise kaardi küsimus, kas olete sellega nõus? palun, teil on sõna. Ehm, aitäh ma tean, et proua Kelton Darling tõesti leiab, et faktid on tähtsad ja meil on siin ka volinik Malmström, kes ütles, et ILO lepingut ta ei taha, aga TISA lepingusse üle võtta. ma tõesti tahaksin teada, kas ta on nõus TISA lepinguga siis, kui ILO kaheksat miinimumstandardit TISA lepingusse sisse ei kirjutata well Neis läbirääkimistes, Katsi kokkuleppes rahvusvahelisel tasandil, mida me praegu läbi vaatame, ei ole sotsiaalsed eh, faktorid ning ILO standardid ei ole ka kaasatud. me oleme sellega tegelenud, me oleme vaadanud, kuidas tagada, et neid küsimusi käsitletakse, kuidas tagada, et eh, tööpõhiõigused äh, leiavad kajastamist selles kokkuleppes ning kompromissi, mille me saavutasime komisjonis, äh, seab ka selged tingimused kõikidele TISA osapooltele, äh, kes peavad ratifitseerima ILO konventsiooni. mitte ainult TISA kokkuleppega nõustuma, vaid ka praktikas seda tegema ja praktikat meil ongi vaja, mitte sõnu paberil ja ma usun, et see raport on tugevaks sammuks edasi. suur aitäh ja sõna on proua McClarkinil, palun Uh, tere õhtust ja tere tulemast siia, volinik, suurepärane, et te siin viibite sellel eh, väga olulisel arutelul, mis puudutab tegelikult kümneid miljoneid töökohti Euroopa Liidus. teenuste kaubandusõppel on kahekümne miljardiline eh, ulatus ning eh, teenused katavad seitsekümmend protsenti meie majandusest me oleme suurimaks teenuste eh, eksportijaks ning eh, meil on selge huvi eh, mitmepoolsete läbirääkimiste edenemiseks. meil oli väga suur toetus raportile komisjonis. paljud kaaskolleegid mõistavad seega ka seda, kuivõrd oluline on see kaubanduskokkulepe ühest küljest me peame tagama, et, et isa oleks ambitsioonikas, äh, mis käsitleks äh, praeguse kahekümne esimese sajandi probleeme, äh, kaubandus, digitaalteenused ning samuti VKE-de kaasamine ning nende abistamine ja nende toomine ülemaailmsesse tarneahelasse, kuid samuti me peame kajastama samuti avalikkuse muresid seetõttu oleme me kaasanud komisjoni poolt ka avalike teenuste kaitsmise ja me tahame, et äh, liikmesriikide valitsustel oleks ikkagi õigus äh, juhtida neid teenuseid nii, nagu nad äh, ise targemaks peavad ja me usume, et tegemist on hea tagatisega inimeste muredele. me tahame loota tugevale toetusele parlamendi poolt, nii et me suudaksime edasi liikuda teenuste kaubanduse kokkuleppega ja loodetavasti avab see uusi turuvõimalusi Euroopa Liidu e-, ettevõtetele, aga me peame tegema seda mitmepoolsel tasandil. proua McClarkin, teil on sinise kaardi küsimus härra Dartmouthilt, kas te olete sellega nõus? pean siit paraku lahkuma, ütleb kõneleja. no no, no, no la sitta no.. nii et seega te ei ole siis sellega nõus. edasi proua Šaake, palun ta ei nõustu küsimusega European.... suur aitäh, lugupeetud president, volinik. Euroopa Liit on teenuste ekspordis maailmaliider ja me eeldame, et see sektor muutub veelgi olulisemaks. meie teenustepakkujad on konkurentsivõimelised ja Euroopa Liit on juba väga avatud välisettevõtetele, neid koheldakse meie turul võrdselt seega on väga palju võita, kui äh, rohkem riike avavad oma turud ka Euroopa Liidu teenuste pakkujatele ja tagavad võrdsed tingimused äh, meile. Äh, me sooviksime tegelikult, et isast saakski mitmepoolne kokkulepe. samamoodi teenuseid liiguvad uutesse valdkondadesse ning seega me peame praeguseid lepinguid kaasajastama teenuste kaubanduse kokkulepe peaks paika panema selged põhimõtted, aus konkurents, kuid samuti peaks tagama põhiõigustest kinnipidamise. praeguses raportis me kutsume komisjoni üles äh, pürgima ambitsioonika kokkuleppe poole e-kaubanduses, telekommunikatsioonides, finantsteenuste osas, avalikes pakkumistes ning transpordisektoris. ma usun, et on oluline toonitada seda, et tuleb ka teatud murepunktid lahendada meil on põhjust aga olla enesekindlad. see parlament eh, kinnitab, et eh, tagab, et ei eh, alandata praeguseid standardeid, tuleb jälgida reegleid, avalikud teenused, audiovisuaalteenused peavad vastavalt meie raportile välja jääma ning TISA ei saa sundida avama liikmesriikide valitsusi näiteks monopoli elektri või vee küsimus pakkumises me oleme välja töötanud vahearuande ning loodame, et komisjon lähtus meie raportist esindab Euroopa Liidu ambitsioonikalt reegleid, kalmistatakse ning üha rohkem riike äh, liituvad sellega ning äh, tegemist saab olema vastastikuse kokkuleppega. suur tänu, proua Šake, teil on sinise kaardi küsimus härra Dartmouthilt. kas te olete nõus vastama? miks mitte, härra president? Um, uh, ma tahaksin tänada väga proua Šaaket, et ta nõustus minu sinise kaardi küsimusele vastama. Blumenberg, äh, Klaaken ei ole neil selliseks viisakuseks võimeline ilmselgelt. minu küsimus on selles, kas te usute, et tööõigused peaksid ipso facto alles jääma kõik ja olema sees kõigis meie kaubanduskokkulepetes või arvate, et parem oleks neid otsustada liikmesriigi tasandil? see, mis siin resolutsioonis on, mis puudutab teenuste kaubandusele lepingu läbirääkimisi, tähendab seda, et me tahaksime, et kõik partnerid peaksid kinni äh, tööõigusest ja ilu äh, sätetest, aga nõustun kolleegiga äh, kes ütles, et praktika on olulisem kui see, et keegi midagi paberil ütleb äh, või me esitame paberil ebarealistlikke nõudmisi. jah, kaubanduses, teenuste kaubanduses reeglite äh, karmistamine tähendab seda, et standardeid tuleb tõsta äh, ja muuhulgas ka tööõiguse valdkonnas. suur aitäh ja sõna on härra Kolokulul, palun. jah, suur aitäh parlamendi president äh, reedel lükkas edasi ettepaneku edasi lükata hääletamine raporti osas äh, tehnilistel põhjustel ja ma tahaksin küsida, miks te soovite ikkagi seda hääletust edasi lükata? ma arvan, et seetõttu, et ta ei tea, mida tema enda fraktsioon hääletab. ja miks ta seda ei tea? seda seetõttu, et seda kokkulepet ei taha kodanikud, seda ei ole vaja, kats meil on, seda on vaja kaasajastada. ainsad, kes tahavad seda, on äh, hargmaised ettevõtted ning nende poliitilised esindajad, me teame, mida nad üritavad saavutada. Nad tahavad dereguleerida, nad ei taha mingeid reegleid, nad tahavad õõnestada riiki ja VKE-sid Nad tahavad õõnestada kvaliteeti, tööõigust. isegi praeguses sellises hilises staadiumis me pöördume parlamendi ja komisjoni poole, palume, et need astuksid läbirääkimised tagasi, nagu Uruguay seda tegi. tahame, et valitsustel oleks võimalus endil ise öö, äh, oma kokkuleppeid muuta. aga kui ikkagi raport läbi läheb, siis me tahame, et avalikud teenused jäetaks välja, vastasel juhul hariduse ja tervishoiu vallas tekivad probleemid. me tahame ka, et ILO konventsioon äh, ratifitseeritaks, kaitstaks äh, eraelu sätteid ning samuti keskkonda. ei tohi enam õõnestada meie sotsiaalseid väärtusi Euroopas. proua Reeda, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid, selle raporti signaal äh, läbirääkijatele on väga selge me peame algusesse tagasi minema, mandaat ei kajasta praegu eh, avalikkuse arvamust ega parlamendi oma, avalikkuse huvidega ei ole piisavalt arvestatud. eurooplased on avalike teenuste liberaliseerimise vastu läbi TISA. Nad on standstilli ja teiste klauslite vastu, millega piiratakse demokraatlikku õigust eh, üldhuvides reguleerida seega äh, on äh, läbirääkide mandaati läbivaatamine oluliseks sammuks raportis, aga me peame muutuma julgemaks veelgi, me peame tagasi lükkama kõik kokkulepped, mis ei püsine positiivse nimekirja lähenemisel, me peame olema ka kriitikas äh, jätkupidevalt ja nõudma, et mandaati muudetaks nii, et selles arvestataks parlamendi seisukohaga, vastasel juhul komisjon äh, peab olema, peab mõistma, et me oleme valmis lihtsalt tagasi lükkama ei ole põhjust, äh, miks äh, meil ei võiks olla mitmepoolne lähenemine suletud uste taga läbirääkimiseks. me näeme praegu, et kõikidel riikidel ei ole kohta läbirääkimiste laua taga, samuti ei ole võimalik kodanikuühiskonnal ülevaadet saada teisest nagu TTIP-i puhulgi ning nad eh, peavad eh, lootma ainult eh, infoleketele. me teame näiteks, et e-kaubanduse valdkonnas on väga palju lahtisi ukse praegu. me peame samuti eraelu ning andmekaitsele suurt tähelepanu pöörama. samuti tuleb tagada tarbijakaitse ning aus konkurents, näiteks seda läbi internetineutraalsussätete ning võimalus tagada, kasutada igasuguseid tehnilisi vahendeid teid äh, interneti kasutamiseks, neid seadusi veel kujundatakse ja mingil juhul ei tohi juhtuda niimoodi, et me äh, jääme kinni kokkuleppesse, mis piirab meie digitaalseid õigusi. suur aitäh ja proua Begian, palun. suur aitäh, head kolleegid. tead, teenustekaubanduse kokkulepe ei ole selline ülihea leping, nagu komisjon räägib sellest, millega luuakse töökohti ning äh, majanduskasvu ja kus äh, töötajaid kaitstakse, aga teisalt me näeme ju ka, et räägitakse väga ähmasest kokkuleppest, kus äh, lõpetatakse ära avalike teenuste pakkumine praegusel kujul, see puudutab kooli, vaba interneti, tervishoidu. milline see TISA siis on, kumb ta on? me oleme väga kaugel äh, sellest, et teada, me teame, et läbirääkimised äh, toimuvad salajas, me ei tea, kumb neist, äh, kas positiivne või negatiivne pool jääb siis peale. varem või hiljem, lugupeetud volinik, tuleb selle kokkuleppega siia, järgmisel kolmapäeval me hääletame teksti üle, kus mustvalgel on kirjas meie mured ja meie nõudmised, tegemist ei ole küll tiisaga, vaid juhendiga läbirääkijatele, kes peavad neist juhenditest kinni pidama seda me ootame teilt, lugupeetud volinik. suur aitäh, härra Obermeier, palun. aitäh, härra president, tõesti, selles raportis on väga palju lubadusi, räägitakse sellest, et üldhuviteenuseid kaitstakse rohkem töövõtjate õigusi ja ka tarbijate õigusi, kuid tegelikult täpselt samamoodi nagu TTIP puhul mitte keegi ei usu seda enam ja komisjon äh, tunneb, et nende kurssi kinnitatakse, kui lugeda seda raportit ja tegelikult komisjon juba aastaid lubanud meile, et Euroopa standardeid kaitstakse. mõelgem nüüd kas või andmekaitse peale, kuidas sellega praegu lood on siin raportis räägitakse eh, teenuste kaubanduse lepingu puhul, et Hiinalt näiteks nõutakse ka ähm, ekspertide vaba liikumist. kui me mõtleme, et meil on igal aastal kuus miljonit ülikooli lõpetajat Hiinas, kas siis tõesti Euroopa Liit mõtleb seda nõuet tõsiselt ja peale selle mina ei usu vabakaubanduse liberaliseerimisse, eriti kui ma mõtlen selle peale, et proua raportöör tegelikult äh, Bertelsmanni ja Akvaga on väga-väga tihedates suhetes ja ma arvan, et, et selle peale tuleks ka mõelda, kui me hakkame selle raporti üle hääletama. suur tänu ja härra Epideteius, palun. aitäh, president. teenuste kaubanduse leping sellega soovitakse Euroopa ettevõtteid ju teoreetiliselt kaitsta. kuid tegemist on jällegi löögiga rahvusriikide vastu. avalikku kontrolli piiratakse finantsteenuste puhul näiteks ja lõppude lõpuks tegelikult riikide monopol kui selline kaotatakse ära ja riigil ei ole enam võimalik sekkuda, oma kodanike huvisid kaitsta. ning kui üldse on võimalik midagi eh, teha, siis mänguruum on väga väike ja see kõik tähendab seda, et riigi sekkumisvõimalusi vähendatakse ning kodanike ja ka väikeste ettevõtete huvisid rikutakse, seda kõike tehakse suurte hargmaiste ettevõtete huvides riik peab nüüd neid ettevõtteid ka registreerima, see tähendab ka seda, et äh, neid tuleb kaasata pakkumistele ja kui mõned nendest punktidest, mis siin on välja pakutud, äh, ka rakendada, siis see tähendab seda, et riik ei ole võimeline enam isegi mitte pensioneid välja maksma. selline olukord on meil praegu Kreekas ja nüüd üritatakse, üritatakse seda igal pool sisse viia. peale selle on ju võimalus äh, ka isikuandmete lekkeks äh, ja need võivad jõuda riikidesse, kus on korruptsioon väga ähm, äh, palju levinud. aitäh järgmisena, härra Valesa. see kokkulepe toob endaga kaasa uusi tulu, tuuli turule juurdepääsemise puhul, aga samamoodi ka tegelikult transpordi ja ka digitaalteenuste jaoks muudab olukorda väga palju samamoodi puudutab see ka teenuste maailma, tegemist on suure võimalusega leida uusi turgusid ettevõtetele ja konsolideerida Euroopa Liidu seisukohta teenuste pakkumise liidrina meie oleme läbirääkimiste konstruktiivset protsessi toetanud, me oleme isegi kutsunud üles kõikide sidusrühmade ja valitsuste poolt tugevamaid äh, kohustusi võtma kuid ärgem unustagem tarbijate õigusid, kui mõtleme rändlustasu peale, äh, krediitkaardilõivude peale, transporditasude peale. sellepärast ma toetan seda, et ähm, avalikud ja audiovisuaalsed teenused jäetakse välja ja on väga hea meel näha, et digitaalses sektoris me tõesti soovime, et ka andmete lokaliseerumine keeruta-, keelustatakse, täpselt samamoodi nagu nõutakse ka laiapõhjaliste andmete kaitsmist. ma toetan seda raportit ja ma tänan proua Redingut äh, suurepäraselt tehtud töö eest ja edusammude eest, mis on tehtud selle raporti puhul. suur aitäh ja härra Martin, palun. aitäh president, nagu siin juba öeldi, seitsekümmend protsenti meie töötajatest töötab teenuste sektoris ja sellega diiselleping on suureks võimaluseks. teenuste kaubanduse leping saab võrdsed tingimused Euroopa ettevõtete juurdepääsule tagada, täpselt samamoodi nagu see on ka kolmandate riikide ettevõtetel. VKE-dele toob see leping ka kasu eriti nende jaoks, kelle jaoks siiamaani äh, tariifsed äh, tõkked on olnud suureks. samamoodi on see kasuks ka tarbijatele, sellepärast et see tekit-, tegeleb just probleemidega, mis meil on teenustepakkujatega kolmandates riikides. täpselt samamoodi on see kasulik ka töövõtjatele, kui äh, töövõtjate kaitseklausleid kaitstakse ma olen siin kogu aeg öelnud, et võib kasu tuua see, kas ta tegelikult on äh, positiivne, sõltub avalikest teenustest, samamoodi ka valitsuse õigusest reguleerida, täpselt samamoodi nagu ka sellest, kas meil on andmekaitse kõrgel tasemel tagatud. teisalt toetab minu leping, minu fraktsioon ainult siis, kui kõikide nende äh, kõhklustega arvestatakse. suur aitäh, härra Martin, teile on härra Arnoldilt ähm, sinise kaardi küsimus, kas te olete sellega nõus? jaa, palun aitäh! ma eel- tänan teid teie arvamuse eest tahtsin lihtsalt äh, rääkida sillaklauslist äh, mis see on siis osas B lõikes neli komisjoni soovituses kus komisjon ütleb et ta on sellele vastu ja ma arvan, et oleks tõesti väga halb, kui see oleks äh, lepingus kirjas, kas te hääletate sellise lepingu vastu, kui seal on silla klausel hetkel, kui hakatakse siis TISA lepingule hääletama meie seisukoht selles küsimuses ja tegelikult kõikide kaubanduslepingute puhul on see, et me ei toeta sillaklausleid, vaid me leiame, et valitsusel peab olema õigus oma sisepoliitikut kujundada ja kui öeldakse, et see on avalik teenus, siis on see avalik teenus, ükskõik mis see oli varem. ja on, peab olema võimalik see hiljem uuesti sisse viia avaliku teenusena. aitäh, härra Starbati, palun järgmisena. president, president äh, teenused on väga tähtsaks sektoriks Euroopa Liidus ja ka Saksamaal. lisandväärtuse loomine muudkui suureneb ja just sellepärast ka teenuste tähtsus ka rahvusvahelises kaubanduses muutub üha tähtsamaks. on teada, et rahvusvaheline kaubandus loob võimalusi absoluutseid kulusid vähendada, äh, tarbijaid kaitsta ja rahvusvahelist konkurentsivõimet parandada ka seda toodi siin välja. teenuste kaubanduse leping on ilmselgelt WTO äh, reeglitega kooskõlas. minu arvates on see positiivne, sellepärast ma kutsun üles ka võimalikult laiapõhjalikku lepingut sõlmima. see raport arvestab nende nõudmistega, ilma et ta avalikke teenuseid ohustaks ja sellepärast ma hääletan selle raporti poolt ja loodan, et läbirääkimised lähevad kiiresti edasi. aitäh! aitäh. järgmisena härra Scholz, palun. aitäh, härra president, proua volinik, proua Reding. Teie raportis on terve rida meie nõudmisi sees, aga seda sellepärast, et äh, avalikkus äh, hakkas selle eest võitlema ja mul on väga hea meel, et te selle sisse kirjutasite kohalike omavalitsuste ametiühingute, tarbijakaitseorganisatsioonide väga tähtsad nõudmised, mida meie oma muudatusettepanekutega välja tõime, ei jõudnud aga kompromissidesse. näiteks meie nõuame, et oleksid positiivsed nimekirjad, sellepärast et mida nimeliselt ei nimetata, seda ei ole võimalik siis ka turujõudude valda jätta miks te lihtsalt vastutavate valdkondade komisjonide nõudmistega ei leppinud, vaid lihtsalt arvestasite nendega ja sellega tegelikult äh, lõdvendasite neid nõudmisi? hääletuste nimekirjast te tegelikult panite miinuse kõikide valdkonnakomisjonide soovide eh, taha, nemad aga üritavad just tarbijate huvidega arvestada kust need punased jooned siis teie arvates jäävad? näiteks tööhõivekomisjoni puhul nagu see, et oleks õiguslikult siduv ja kohtu ette võimalik minna. ma ei usu, proua Malmström, et see arutelu siin läbirääkimiste käitumist komisjonis muudab, sellepärast et mandaadi andis teile nõukogu ja just sellepärast meie ei hääleta ka poolt, aitäh. kolleeg Anderson. Eh, aitäh täna räägime me diisalepingust ja resolutsioonist selle üle. tegemist on ühe vabakaubanduslepinguga ja me peame seda ka täpselt samamoodi vaatama, nii nagu ka siis, kui räägime Kanada ja USA-ga lepingust siin on tõesti toodud välja kõhklusi, et mis see tähendab tarbijate jaoks, keskkonna jaoks mis saab siis, kui halvasti läinud privatiseerimisi äh, soovitakse kehtetuks muuta? kaubandus on hea, aga see ei tähenda, et see peaks demokraatiast ja äh, keskkonnast kõrgemal seisma, just sellepärast tuleb meil komisjonile saata selge sõnum. see tekst, mis on välja toodud, siin on küll päris häid äh, osasid, nagu näiteks kaitse, reguleerimine, see, et isikuandmeid kaitstakse äh, Äh, avaliku sektori teenused on kaitstud ja just sellepärast soovime me oma muudatusettepanekutega seda resolutsiooni veelgi paremaks muuta, veelgi selgemasõnalisemaks, sellepärast et meil oleks võimalik ka tulevikus häid otsuseid vastu võtta. aitäh! härra Anderson, Anderson, teil on sinise kaardi küsimus härra Zannilt, kas te olete nõus sellega? palun yes.. aitäh härra president lugupeetud kolleeg Te tõite siit välja nüüd rohelised mõõtmed, minu arvates, ja te ütlesite, et seda, sellega on liiga vähe arvestatud, aga teenuste leping, kaubandusleping ei saa suuri keskkonnaprobleeme lahendada. millised keskkonnaaspektid teie siis oleks viinud siia teksti sisse? nojah, äh, näiteks riigihanked jah. meil on riigihangete reeglid äh, äh,, alltöövõtulepingud, samamoodi ka võimalus kliimapoliitilises valdkonnas otsuseid vastu võtta härra Kerike, ma saan aru, et te soovite siin protokollilist või kodukorda puudutavat küsimust äh, tõstatada. et kas ma saan asjast õigesti aru? kodukorda puudutav küsimus lugupeetud president, lugupeetud volinik, just praegu sain ma teate uudisteagentuurilt, et WHO on kutsunud üles äh, Zika viiruse äh, vastu võitlema ja selle epideemiaks kuulutama. ma tean, et me rääkisime sellest, siin öeldakse, et tegemist on üleilmse hädaolukorraga, sellepärast ma leian, et on väga tähtis, et meie kodukorda muudetakse, kui meie tahame ka olla üleilmsed tegijad. võib-olla te ei olnud siin äh, kohal alguses, me tegelikult rääkisime sellest teemast juba nüüd lähme siis edasi. ja sõna on härra Voidil, palun. aitäh, härra president, kallid kolleegid täna pärastlõunal olime me tulistajaks, kuidas kodukorda puudutavas arutelus Rahvapartei juht härra Veeber tegi selgeks, et teenuste kaubanduse leping lihtsalt surutakse sellel nädalal läbi ja muretavaldavate fraktsioonide muudatusettepanekuid nimetas ta venitamistaktikaks me peaksime siin kojas avalike teenustega vabale kaubandusele vastu hääletama. avalikud teenused peavad olema selleks, et äh, kõikidele kodanikele oleks äh, tagatud sotsiaalsed teenused ja sellega ei tohi teenida kasumit. Äh, erasektori tervishoiuteenused, kas te arvate tõesti, et see oleks eh, mõistlik, kas te tõesti arvate, et prügi peab jääma tänavatele sellepärast, et töötud ei saa maksta selle teenuse eest? Eh, teenuste reguleerimine on tähtis siis, kui eh, turunõuetega ei saa hakkama. samamoodi avaliku sektori äh, Ehm, üldhuviteenuste pakkumine eh, ei tohi minna avaliku sektor äh,, erasektori kätte, sellepärast et kiusatus kasumit teenida äh, avaliku heaolu pealt on äh, liiga suur. ma lükkan selle lepingu tagasi täpselt samamoodi nagu ka pankade ja spekulantide Euroopa Liidu tagasi lükkan. aitäh, järgmisena härra Fisas, palun. Señora comisaria suur tänu, härra president ja proua volinik, see raport, millest me täna räägime, selle eesmärgiks on anda hinnang esimesele kahele poole aastale läbirääkimistest teenustekaubanduslepingu osas ning ühtlasi selleks, et anda siin selged soovitused komisjonile. me peame komisjonile andma piisavat tegutsemisruumi selleks, et läbirääkimistega edasi minna, ilma et see tähendaks seda, et me anname siin järele mingites Euroopa Liidu õigusaktidesse, meil on vaja tagada kindlasti täielik läbipaistvus läbirääkimiste protsessis. see leping on elulise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks, me oleme suurim teenuste eksportija maailmas ja me kujutame sellest ekspordist kakskümmend viis protsenti üle ilmselt. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli see sektor väärt sada seitsekümmend miljardit nüüd äh, viimaste kümne, kümnes aasta jooksul on teenuste kaubandus kahekordistunud ja meie arvates on vaja, et see leping oleks võimalikult mitmepoolne ning et see suudaks reguleerida ka avalikke teenuseid, üldhuviteenuseid äh, ja seda ikka ja alati tarbija huvides ning et kuidagi ei vähendataks tarbijakaitset ega sotsiaalset kaitset. nii et suur aitäh lõpetuseks veel ka proua Redingule suurepärase töö eest. suur aitäh ja härra Lange, palun! aitäh, härra president, proua volinik, kallid kolleegid. kui seda teksti soovitakse sõnakalt välja öelda, siis jah, kvalitatiivsetele teenustele ja ei üldhuviteenuste mahamüümisele jah õiglastele turu juurdepääsutingimustele ja ei sotsiaalsele dumpingule. ma arvan, et see loosung on parim selleks, et teenuste vabakaubanduse lepingust rääkida. eriti, mis puudustab töövõtjate õigusi, siis meil on vaja tõesti õiglased tingimused luua selleks, et töötajate lähetamise kaudu ei tekitataks dumpinguolukorda. ja peale selle on väga hea, et siin raportis on välja toodud ka see, et teatud direktiive Euroopa Liidus tuleb muuta selleks, et võrdväärse töö eest oleks võimalik võrdset palka maksta ja et meestel ja naistel oleksid ka võrdsed õigused ja sellepärast on mul sellise lähenemise üle hea meel ja ma loodan ka, proua volinik, et koostöö ei tähenda seda, et me teeme koos tööd, vaid et me tõesti üheskoos ütleme jah sellele tekstile ja ei äh, mädanevatele kompromissidele, aitäh! suur aitäh! palun, proua Sitnaska! suur aitäh! Euroopa Parlament äh, käitub siin täielikult vastavalt oma rollile, kiites heaks suunised läbirääkimiste protsessi tarves teenustekaubanduse lepingu kohta. me soovime esindada siin Euroopa Liidu kodanikke ja panustada konstruktiivselt läbirääkimistesse, mis lõppkokkuvõttes võivad parandada teenuste kaubandust rohkem kui kahekümne viiele riigile, see tähendab, et tarbijad saaksid kasutada odavamaid teenuseid ning nad saaksid kasutada teenuseid ka äh, piiriüleselt, ühtlasi oleks võimalus luua töökohti ning saada parem ligipääs kolmandate riikide turule oluline on pakkuda Euroopa Liidu kodanikele ligipääs kõrge kvaliteediga teenustele ka väljaspoolt Euroopa Liitu, see tähendab kaubanduse kaasajastamist ka mujal ning digitaalsektori võimaluste täielikku ärakasutamist. tänan. proua Minöö, palun. aitäh, president. teenuste kaubanduse leping TISA on TTIP-i ja SETA õudseks vennaks ja ka nemad ei saanud äh, missitiitlit. TISA leping on suurepäraseks näiteks selle kohta, kuidas Euroopa Liit longib hargmaiste ettevõtete järele ja nemad on tõesti nii-öelda teenuste väga headeks sõpradeks muidugi kaubandust ja majandust tuleb õhutada, aga kui see käib töövõtjate õiguste, demokraatia ja teiste riikide huvide arvelt, siis on see halb, aga see just on see TISA leping. siin äh, avaliku sektori teenused on tõesti suure ohu alla sattunud äh, selle lepinguga. ma tahaksin välja tuua muudatusettepaneku kakskümmend, kus on öeldud, et komisjon peaks läbirääkimistest loobuma. kui me soovime teenuseid kaitsta, siis TISA on küll täiesti halvaks meetmeks, samamoodi muudatusettepanek kakskümmend üheksa, sillaklausel, samamoodi nagu ka äh, lõige nelikümmend üheksa VKE-de huvi ning välja on toodud ka riiklike äh, parlamendi huvid äh, muudatusettepanekus viiskümmend kolm äh, ja ka muudatusettepanek kakskümmend kuus, uus proua Kölden Darlingult on see, mis väärib tähelepanu. aitäh, järgmisena härra Bove. härra president, proua volinik, kolmkümmend aastat on üritatud meile peale suruda teenuste kaubanduse üldlepingut. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal öeldi, et see on läbikukkumine. WTO-s ei saada sellega hakkama, sellepärast et see on lihtsalt kodanike vastu ja nüüd siis jälle me üritame siin väikses äh, piiratud klubis kahekümne kolme liikmesriigiga jällegi, et meile peale suruda seda üldiste kaubandus, teenuste kaubanduslepingut, keegi seda ei taha tegelikult ja läbirääkimistes näiteks Ameerika Ühendriigid ütlevad selgelt, et me ei taha, et eh, Hiina oleks läbirääkimistes ja siis Uruguay astus sealt just hiljuti välja, aga miks, sellepärast et see ei ole lihtsalt rahva huvides. inimesed räägivad sama juttu juba kolmkümmend aastat nii et kui avaldati meelt selle lepingu vastu, siis just nimelt seda peetigi silmas, aga nüüd siis üritatakse see peale suruda riikidele, see on tegelikult veelgi hullem kui see äh, üldleping. WTO nimet-, äh, WTO žargoonis nimetatakse seda leping pluss plussiks. nii et veel kord siis hakkame rääkima kõikidest teenustest ja see ei ole tõsi, et me seisame ja kaitseme siin kuidagi neid avalikke teenuseid sellepärast, et on juba olemas need mehhanismid selleks, et avalikud teenused või üldhuviteenused avada samuti äh, välistele teenusepakkujatele. kõnelejad katkestati yes.. suur aitäh ja proua Toom, palun. suur tänu, härra president. suur aitäh, et mulle sõna andsite. kõigepealt sooviksin ma tänada raportööri proua Redingut soovituste eest, nende väljatöötamise eest mina olen alati majandus- ja rahanduskomisjonid, komisjonis väljendanud Rahvapartei arvamusi, ma tean, et siin on raporti väljatöötamisel tehtud väga palju koostööd, väga kahju, et paljud sooviksid läbirääkimised üleüldse peatada, kuigi leping ju tegelikult võiks pakkuda suuremat majanduskasvu ning rohkem töökohti Euroopa Liidus me näeme, et tihtipeale ollakse lepingu vastu sellepärast, et nad ei tunne teemat või ei ole kogu teksti lugenud, seega on vaja tõsta teadlikkust. teinekord aga on inimesed ka selle vastu sellepärast, et nad tahavad säilitada oma monopoli. vaba konkurents ei ole alati midagi soovitud, aga kui me siin midagi ei tee, siis lõppkokkuvõttes kannatavad ikkagi ju tarbijad, nii et loodetavasti läbirääkimised on läbipaistvad suur aitäh ja proua Ulfskog, palun. Eh, suur aitäh, härra president. Eh, ma olen siin, mina olen jah, proua Ulfskog. teenuste kaubandus tähendab seda, et meil on pikad väärtusahelad, järjest eh, suurem digiteerimine ja väga raske on eristada kaupu teenustest. sellises kontekstis ongi meil vaja selgeid uusi reegleid. teenuste kaubandusleping ei vii kuidagi ei ebaõiglase konkurentsi ega sotsiaaldumpinguni, ega lähtusin ka keskkonna kuritarvitamisest ega see, see ei tohi viia ka keskkonna kuritarvitamiseni või äh, töötingimuste vähendamiseni, sellepärast Euroopa Parlament ongi väga selgelt väljendunud selles küsimuses. kõik need erinevad konventsioonid, reeglid tuleb ratifitseerida, me soovime samal ajal ka läbipaistvust, äh, üldhuviteenuste korralikku kaitset ning äh, avaliku huvi kaitset. me peame olema veendunud et Euroopa Parlamendis on piisav toetus sellele lepingule olemas, meil on vaja suurt häälteenamust, sest et vastasel juhul see leping läbi ei lähe. suur tänu ja proua Reena, palun. suur aitäh, härra president, proua volinik. mind üllatab see, mida te ütlesite, te väitsite, et see resolutsioon kinnitab minu mandaati, ehk siis ma saan jätkata läbirääkimisi samal viisil, nagu ma seda olen teinud, aga nüüd, olles kuulnud siin suurt enamust kolleegidest ja eriti proua raportööri, siis on siin ju selgelt sees raportis, et komisjon peab suunda muutma ning kinni pidama teatud selgetest reeglitest nüüd kas tuleb meelde tuletada, millised need jooned on, millest me üle ei astu, ehk siis üldhuviteenuste selge äh, väljajätmine, äh, töötajate kaitse, ei mingisugust sotsiaalset dumpingut, andmekaitse põhiõigusena, kõik see on siin resolutsioonis täiesti kirjas, kuid ometigi läbirääkimistes teie nende teemadega ei tegele. nii et kui te jätkate läbirääkimisi samamoodi nagu siiamaani, siis see tähendab, et te riskite Te riskite sellega, et siin parlamendis on korralik enamus selleks, et öelda ei teenuste kaubanduslepingule, nii et nüüd need, kes hääletavad selle poolt, siis palun käituge loogiliselt. nii et kui komisjon ei pea kinni meie reeglitest, siis peame olema valmis ka hääletama lepingu vastu, aitäh suur aitäh ja proua Rodriguez Pinheiro, palun. suur tänu, härra president, tere tulemast siia teile, proua volinik. meie usume, et väga oluline on kaasajastada ülemaailmseid kaubandusreegleid, me ei saa äh, jätkata siin äh, internetiajastu eelsete reeglitega väga olulises teenuste kaubanduses, me peame piirama sotsiaalset dumpingut, tagama äh, andmekaitse ning reguleerima internetikaubandust, rändlusteenust ning tagama ka vastastikuse. sest et kaubandus peab olema ikkagi ju äh, nii tarbijate kui ka meie ettevõtete äh, huvides. nüüd siis aga peab olema selge, millised on Euroopa Parlamendi nõudmised komisjonile selleks, et läbirääkimised liiguksid selles suunas, mis meie arvates on hea. väga selge peab olema äh, et siit tuleb täielikult välja jätta kõik avalikud teenused, tuleb pidada kinni sotsiaalsetest ning tööõigusest, edasi andmekaitse absoluutselt vajalik ning finants- ja pangandusteenuste reguleerimine ja loomulikult ka kultuurilise mitmekesisuse tagamine. ma usun, et komisjon ja teie volinikuna ja komisjoni esindajani siin peate vägagi arvestama Euroopa Parlamendi arvamusega, mis siin kirjas on sest et lõppkokkuvõttes jah, pädevus läbirääkimistes, läbirääkimisteks on komisjonil, kuid lepingu heakskiitmine või tagasilükkamine on parlamendi pädevuses. nii et meil peab olema progressiivne teenuste kaubandusleping, mis peaks kinni nii töötajate kui ka väikeettevõtete õigustest. suur aitäh ja palun, härra Morel. suur aitäh, härra president. proua raportöör ütles enne, et meil on esitatud järgmine küsimus, millist teenuste kaubanduslepingut me soovime, aga mina tahaksin siin veidi nüansirikkamalt rääkida, nii et kas me siis üldse seda lepingut soovime? ja siin on üsna palju Euroopa Parlamendi saadikuid, kuid ka kodanikke, kes kahtlevad selles, kas need läbirääkimised on üldse kuidagi põhjendatud ja miks nii, nimelt me oleme seda oma kogemustest õppinud, me ju oleme näinud, milline, kohutavad tagajärjed on olnud äh, liberaliseerimisprotsessil Euroopa Liidus on varem kui, või rohkem kui kunagi varem vaja just reegleid ja kaitset. nii et meid on mitmeidki, kes neid küsimusi esindavad, et kas TISA näol on tegemist mingisuguse varjatud TTIP-ga või kas tegemist on Wolkensteini direktiiviga, mis kohaldub üle terve maailma, kas see tähendab veel suuremat dereguleerimist ning ühtlasi ka finantsalast deregulatsiooni nii et kui komisjon vastab jah nendele küsimustele, siis loomulikult oleme me teenuste kaubanduslepingu vastu ja proua Arenal on selles mõttes õigus, et resolutsioon ei ole mingisugune toetus komisjonile, vaid pigemini siiski üleskutse ja väga jah, selline jõuline ikka ja alati lähtumaks ta-, töötajate ja ettevõtete huvidest, tänan. suur aitäh! me oleme jõudnud nüüd vaba mikrofoni vooru juurde sõnasoovijaid on väga palju ja seega ma lähtun järgmistest kriteeriumitest sõna andes. kõigepealt, sõna ei saa mitte kõik, sellepärast et sõnasoovijaid on lihtsalt liiga palju, kuid siiski sõna saavad kõikide fraktsioonide esindajad ja lisaks ka need inimesed, kes on sõna saanud selles ähm, käesolevas arutelus kas vähe või üldse mitte, nii et nendele annan samuti sõna ning kolmas kriteerium, mis on samuti väga oluline. siin on kaks parlamendi, naisparlamendi saadikut, kellele ma annan ka sõna, me ei taha ju neid kuidagi kõrvale jätta, nii et nii me siis äh, seda korraldame. kõigepealt äh, härra Bogovitš, palun, teil on sõna Eh, suur aitäh, härra president. maailm muutub väga kiiresti telekommunikatsiooni valdkonnas, transpordis ja mujal kerkivad esile järjest uued teenused, mis kujutavad suurt osa meie majandusest. maailm on järjest rohkem äh, digitaalne, järjest rohkem on erinevaid digitaalseid teenuseid ja sellepärast peabki Euroopa Parlament andma siin Euroopa Komisjonile väga selge lähtepunkti. Euroopa Komisjon peab ju läbirääkimisi Euroopa Liidu nimel teenuste kaubanduslepingu osas, nii et proua Redingu raport on väga hästi tasakaalus, see võimaldab kaitsta Euroopa Liidu majandust ja VKE-sid, siin pööratakse palju tähelepanu töötajate õigustele, üritab ära hoida sotsiaalset dumpingut. me peame tagama ka roh- või suuremate tarbijate õigused, me kasutame järjest rohkem ülemaailmseid teenuseid. andmekaitse on samuti üks oluline valdkond, mida tuleb käsitleda äh, väga tähelepanelikult. kindlasti peame avalikelt teenustele keskenduma, need peavad olema ikkagi alati avalikkuse huvides. suur aitäh ja palun äh, proua Pikula. suur tänu. teenuste kaubanduse leping, mille üle peetakse läbirääkimisi kahekümne kolme riigiga, tähendab seda, et see on ühtlasi üks kõige olulisemaid majanduslepinguid teenuse sek-, teenuste sektoris, see töötab kuuskümmend kaheksa protsenti kõikidest meie kodanikest ning kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tõi see sisse sada seitsekümmend kolm miljardit eurot. teenuste kaubandus on oluliselt edasi arenenud just interneti arenguga. Euroopa Liidu teenusepakkujad on küll konkurentsivõimelised rahvusvahelistel turgudel, kuid neil on raske saada ligipääsu teatud turgudele erinevate seaduste tõttu, kuigi samal ajal on Euroopa Liidu enda turg üsnagi liberaalne. nii et kindlasti lepinguga peab kaasnema, kaasnema töötajate õiguste ning andmete tugev kaitse. ma tervitan seda, et siin nähakse ette erandid avalikele teenusele, teenustele, sinna alla käivad terviseteenused ja haridusvaldkond, sest see võimaldab tagada peamised tagatised. suur aitäh ja nüüd on sõna proua Tomasitšilt. suur aitäh, mina tervitan seda, et siin soovitakse läbirääkimiste protsessis suurendada Euroopa Parlamendi rolli rahvusvaheliste lepingute osas üleüldiselt. see, kuidas lepingute üle läbirääkimisi peetakse, on täiesti vastuvõetamatu. lõppkokkuvõttes isegi heade lepingute puhul on kodanikud nende vastu, sellepärast et neil on tunne, et nende eest varjatakse midagi. nüüd meie huvides peab olema ikkagi ju äh, rahva heaolu ja seega läbipaistvus peab olema meie prioriteet number üks. nii et tundub aga, et läbirääkimised lähevad keeruliseks siis, kui siin teostatakse demokraatliku kontrolli õigust ja siin käib mingisugune ideoloogiline võitlus ja näiteks keskenduda siin soolisele võrdõiguslikkusele, sellised teemad lihtsalt raskendavad läbirääkimiste protsessi loomulikult me ei tohi kellelegi moraali lugeda, vaid ikkagi lähtuma poliitilisest raamistikust, mis võimaldab meie ettevõtetele tagada parema ligipääsu turgudele. suur aitäh ja härra Tšakovtšis. suur aitäh. ma toetan Euroopa Liidu nimel läbiviidavaid läbirääkimisi komisjoni poolt, aga see oluline instrim-, instrument, see oluline vahend, mille me saame siin parlamendis, saame heaks kiita ja leia toetust, kui avalikkust ei teavitata kõikidest läbirääkimise detailidest ning kui kogu protsess ei muutu avalikumaks. seega on äärmiselt tähtis, et kodanikud ka ise saaksid toetada seda, mida meie toetame rändlusi, kaubandus, vajadus kaitsta töötajaid. Need on need punktid, mida tahaksin mina välja tuua ja veelgi enam tahaksin toonitada, et kohalikel omavalitsustel ja valitsustel peab olema võimalus reguleerida äh, teenuste pakkumist, seda haridusvallas, tervishoiu vallas, sellised sektorid ei tohiks kokkuleppesse sisse minna. Äh, kui nii juhtub, siis kaotame lõplikult avalikkuse toetuse nii et äh, kui me aga suudame kaaskondlikku kaasata, siis muutub kõik lihtsamaks. suur aitäh, TISA, CETA ja TTIP on vabakaubanduslepingud nii-öelda nii et vabadus on siin siis nüüd seisneb selles, et argmaised ettevõtted saavad peale suruda omaenda reeglid, nad seisavad kõrgemal nii parlamentidest kui kõigest muust, nii et nad tagavad täieliku orjand-, orjanduse töötajatele. TISA tähendab seda, et suurkorporatsioonid otsustavad, millised õigused on nende töötajatel ning nad saavad neid töötajaid ka vabalt ümber paigutada TISA toob endaga kaasa väga kehvad tingimused, nii et ei, me ei ole selle poolt, et avalikud teenused erastada, me ei ole vaesuse poolt, me ei ole nõus ka hargmaiste ettevõtete poolse diktatuuriga. nii et Rahvapartei liikmed ja sotsiaaldemokraadid, mille poolt te siis hääletate, kui te hääletate raporti poolt, siis see tähendab, et meie nimel peetakse läbirääkimisi jätkuvalt selleks, et meilt võetakse õigused ning erastatakse avalikud teenused ja seda kõike ja ikka ja jälle hargmaiste ettevõtete nimel. härra Urtasun, palun. suur aitäh, proua volinik. ja härra Pove juba enne ütles, seda tüüpi lepingud, no nad on, mis nad on, nii et lihtsalt eh, nüüd eh, see, mida WTO kontekstis saavutatud ei ole, siis soovitakse seda teha nüüd, sest et me ei taha, et siin kaubeldakse avalike teenustega ja me jah, tõesti kardame seda ja meid ei veena ka need erandid, mida siin mainib Euroopa Komisjon, mis saab näiteks Äh, protsessidega, mis on käimas üle terve Euroopa Liidu, et järjest rohkem neid teenuseid oleks kohalike omavalitsuste äh, reguleerida, nii et see leping mõjutab ju ka seda, nii et mis saab töötajatest, nii et meie tahame siit saata väga selge sõnumi äh, ja me peame seda ka suutma teha, sest et äh, vastasel juhul ei saa me hääletada selle raporti poolt, me ei taha, et avalikud teenused käiksid siia sisse, me ei taha positiivseid äh, nimekirju seda tüüpi läbirääkimistes ja me ei ole nõus ka läbirääkimiste mandaadiga, mis on komisjonil, me ei ole nõus sellega, et äh, proua Malmström tuleb siia ja ütleb, et Euroopa Parlament annab nõusoleku läbirääkimistele. nii et kui te nüüd seda väidate, siis me igal juhul resolutsiooni poolt hääletada ei saa. härra Arnold, palun Uh, suur aitäh! minu uh, valijaskonna jaoks on väga uh, olulisel kohal teenused. me ekspordime väga palju teenuseid kogu maailma, e, Euroopas isegi rohkem kui Ameerika Ühendriigid. E, tegemist on valitsuses statistikaga. peame tagama, et Briti e, huvidega arvestatakse minu enda valimisjaoskonnas viiskümmend neli tuhat äh, inimest teenustesektoris ning äh, Newcastlist kaksteist tuhat näiteks. aga me ei tea, ei saa ju mõjutada praegu kuidagi lihtsalt, me teame, et isa mõjutab samuti inimeste vaba liikumist. kas see tähendab seda, et tegelikult äh, tuleb üha rohkem sisserändajaid vahetusel, kui, kui, siis kui palju? ja kas me peame tõesti investorite õigused seadma kõrgemale demokraatlikult valitsus valituste omad? E, me oleme maailma liidri staadiumis praegu Ühendkuningriigis, aga ma kardan, et TISA kuidagi seda ei toeta. suur aitäh ja härra Schaffhäuser, palun. Merci, monsieur le président. Euh, tout commerce. Suur aitäh igasugune kaubandus äh, põhineb regulatsioonil, vastandusel juhul jääb peale tugevama seadus. siin me räägime väga palju avalike äh, teenuste olulisusest, äh, andmete ja andmekaitse olulisusest ning vastastikususe tähtsusest. aga põhiliseks probleemiks on see, kuidas läbirääkimisi korraldatakse, see, nad leiavad aset saladuses, mandaat ei ole selge, aga ometi peaks olema siduv ja läbirääkimiste aluseks on äh, sõjajärgne rahvusvaheline kaubanduse korraldus. kui vaadati läbi äh, kaubandusreeglid, aga aluseks peaks olema ÜRO standardid. praegu tehakse kõike seda salamisi rahva teadmata, parlament annab nõud, meid ei kuulata. aga niimoodi ei suuda me demokraatiat Äh, ega rahvaste usaldust tagada. suur aitäh ja nüüd on sõna uuesti proua volinikul, proua Malmströmil, palun. suur aitäh, lugupeetud president, daamid ja härrad, suur aitäh selle eest, et te annate võimaluse arutada niivõrd olulist kokkulepet, mida me praegu läbi räägime TISA annab äh, võimaluse luua võrdsed tingimused teenuste kaubandusele. sellel on väga suurt potentsiaali majandusele maailmas, kuid ka Euroopa Liidus, sellepärast et Euroopa Liit on väga avatud teistele investeerijatele. me peame tagama, et ka meie ettevõtetel oleks võimalik välismaal investeerida. CATS-i kokkulepe vajab tõesti päevakajastamist ja selles peab arvestama ka uute muutunud olukordadega maailmas. õiguskindlus on vaja tagada, ma olen nõus, et vabakaubandus ei ole iseenesest hea. vabakaubandus on vahend selleks, et luua töökohti, majanduskasvu tagada, tööhõivet, kuid sellel on vaja teatud reegleid. eesmärgiks on muuta see kokkulepe mitmepoolseks ja ma nõustun teie muredega siin. see on ka põhjuseks, miks Euroopa Liit on üritanud igati hoida piisavalt kaasava ja avatuna selle kokkuleppe struktuuri, nii et üha rohkem riike saaksid sellega liituda ning ühineksid siis äh, äh, WTO nõuetega kats ei sisalda endas äh, ILO konventsiooni ratifitseerimist nõuet, aga see ei tähenda seda, et Euroopa Liit äh, läbi erinevate vahendite, muuhulgas ka kaubanduskokkulepete, ei avalda survet äh, sellele, et äh, teised riigid ratifitseeriksid ILO konventsiooni. avalikud teenused on alati välja jäetud meie kokkulepetesse, tuleb selgelt välja mandaadist, see tuleb väga selgelt välja ka teie tänastest sõnavõttudest ja ka varasematest aruteludest. avalikud teenused nagu haridus, rahvatervis, veetarne ning audiovisuaalteenused on välja jäetud. Neid ei pea privatiseerima, aga kui seda tehakse, siis mitte midagi selles kokkuleppes TTIP-is ega kuskil mujal kokkulepetes ei takistata kohalikul või riigi tasandil äh, poliitilise otsusega uuesti avalikus sektoris äh, neid teenuseid tooma samuti õigus äh, reguleerida ja mitte diskrimineerimise, mille need on kaasatud me nõuame ning samuti on õigus kohalikel omavalitsustel, valitsustel tervishoiu keskkonnastandardeid kinnitada. läbipaistvuse osas me oleme üritanud Euroopa Liidu osaluse muuta võimalikult läbipaistvaks. suurem osa meie ettepanekutest ning iga läbirääkimiste vooru kokkuvõte on veebilehel olemas, teil on juurdepääs kõikidele dokumentidele saadikutena aga kakskümmend teist liikmesriigi, kakskümmend kaksteist liikmesriiki osalevad ka ning me ei saa avaldada äh, näiteks Austraalia, Uus-Meremaa, Türgi, Pakistani või teiste osalust ava- mm, välja panna. me muidugi tahaksime, et teised oleksid sama läbipaistvad kui meie, aga me ei saa avalikustada neid dokumente. tegemist on ettepanekutega ja ettepanekute mustanditega ehm, teistelt riikidelt, mis eh, lekivad internetti, aga see ei tähenda seda, et need oleksid tegelikult ettepanekus sees osad neist ettepanekutest on sellised, mis me oleme koheselt tagasi lükanud, aga me proovime muuta kogu protsessi veelgi läbipaistvamaks ja üritada teid kaasata niivõrd palju kui võimalik. kokkuvõtteks muidugi nii teil kui liikmesriikidel on oma sõna sekka öelda. meie peame läbirääkimisi mandaadi põhjal, mille saime kahekümne kaheksalt liikmesriigilt ja teil oli eh, ka alguses ju oma sõna võimalik sekka ütelda. ma muidugi mõistan igati neid muresid, mis te täna siin eh, väljendasite, me arvestame nendega ja me mõistame ka eh, rahva murega, aga ma pean silmas ka seda, et meil endiselt on väga palju töötust Euroopa Liidus, miljoneid ja miljoneid inimesed endiselt ei oma tööd ja teise, teised kaubanduslepped on viisiks, millega saab luua töökohti, majanduskasvu ning investeeringuid Euroopas ja seda meil vaja on, nii et meil tuleb leida siin tasakaal ma usun, et äh, teie panusega äh, resolutsiooni näol ja debati näol äh, on meil võimalik läbirääkimistega edasi minna ja muidugi mõistan, kui voor on selle nädala läbi saanud, siis me teavitame ka teid toimunust, üritame leida õige tasakaalu, mida te kõik nõudsite meilt ja olen igati valmis jälle teie ette tulema, suur aitäh, proua Reiding, selle suurepärase töö eest, mis te tegite ja saite nii suure toetuse, samuti aitäh kõikidele teistele komisjonidele ning ka variraportööridele, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd palun äh, Vivian Reiding kaheks minutiks raportöörina. lugupeetud äh, president, nagu enamus seisukohavõtte näitas, täna siis parlament äh, moodustab ühtse rinde, me nõuame täielikku läbipaistvust, äh, õiglasemaid kaubandusreegleid, vastastikusust, õigust reguleerida, kaitsta ning samuti äh, rohkem õigusi tarbijatele. peamised fraktsioonid on asja siin neis küsimustes endi kätesse võtnud. üleilmastumine ning digitaliseerumine meie majanduses on faktiks küsimus on seega järgmine, kas me tahame, et Euroopa oleks maksuvaba piirkond nii-öelda ja ülejäänud maailm äh, ilma mingite seadusteta tühermaa? ei, meie vastus peab olema parlamendis selgem, me tahame äh, täna luua mängureeglid selleks, et äh, homsel päeval me ei peaks nende puudumise all kannatama. me tahame kokkulepet, mis kaitseks meie ettevõtteid, kodanikke ja me tahame, jah, me tahame, et muudetaks poliitikat. Euroopa Liidu kahe tuhande viieteistkümnenda, viieteistkümnenda aasta valimistest peale puhuvad uued tuuled ja selle raportiga parlament on valmis äh, suure purjemasti äh, tõmbama. et meil on võimalik tänu sellele kokkuleppele muuta äh, konkurentsivõimelisega ettevõtet tagada paremat äh, kai-, paremat kaitse meie tarbijatele, seega ma pöördun äh, fraktsioonide poole ja palun, et te toetaksite samamoodi nagu varasemalt meie töö käigus seda raportit. ainult suur enamus, äh, kes hääletab raporti poolt täiskogul, viib selleni, et meid kuulda võetakse. nagu ütles ka INTA komisjoni eh, esimees saksa keeles. tuleb selgelt öelda ei mädanevatele kompromissidele. aitäh, aitäh, kallis proua Reding, sellega oleme me